Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma vabandan, me alustame natukene hiljem. esimene triloogi kohtumine käis nimelt uh, praeguse hetkeni telekommunikatsiooni ühisturu osas uh, proua Castilla oli esileedi sellel triloogil, Patricia Toia oli ka seal kohal. ITRE komisjoni esindas siis seekord sellel triloogil kaks daami, mõned variraportöörid ka, see kohtumine oli väga edukas, ma ei tea, kas Patricia sama arvab, ilmselt küll, noogutab vähemasti, aga meie ees on veel palju-palju teha, tööd, eriti spektri küsimustes, see ei leidnud täna lahendust nõukoguga. see on meie jaoks väga-väga suur probleem. aga võib esile kerkida võimalusi lähitulevikus teised küsimused lahendada, see oleks küll suur asi. ma ei tea küll, mida ma pean silmas lähituleviku all, võib-olla läheb selleks aasta, sest et me tegelikult ootame äh, nõukogu ühisseisukohta ka juba aasta jagu. aga säilitagem optimismi. kallid kolleegid meie päevakord täna. kas keegi tahaks siin midagi muuta? üldsegi mitte. muud küsimused äh, on viimane päevakorrapunkt. teadaanded. tuletaksin teile meelde, et äh, koordinaatorid otsustasid kolmeteistkümnenda aprilli esmaspäeva kohtumise tühistada. ei, aga siiski, vabandan, ütleb härra esimees, härra Šefčovitš istub minu kõrval siin, ma tahaksin teda võib-olla tervitada siin kõigepealt ja vabandan tema ees, et äh, tehnilised teadaanded ma pean maha ütlema, selleks läheb ainult paar minutit, ma vabandan, äh, volinik. aga kordan siis, äh, esmaspäev, kolmeteistkümnes aprill, koordinaatorid otsustasid pärastlõunase ITRE komisjoni istungi tühistada energialiidu alane kuulamine, mis pidi toimuma esmaspäeval, kahe tuhande kolm, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kolmeteistkümnendal aprillil, toimub nüüd kahekümnendal aprillil sellel aastal pärastlõunal, see on esmaspäev, teisipäeval, neljateistkümnendal aprillil toimuv kohtumine leiab aset nii, nagu esialgu kavas oli koordinaatorid otsustasid äh, teisipäeval oma koosoleku pidada üheksast kümneni homme ja seega kahekümne neljanda märtsi kohtumine, ITRE komisjoni koosolek hakkab kell kümme. kell kümme alustame, saate natukene magada, suurepärane, alustame hääletustega. ja üks väga-väga oluline teadaanne, tuletaksin teile meelde, et digitaalse liidu töögrupp grupp äh, on nüüd tänaseks loodud ja kutsed on kõik välja saadetud. eelmise nädala neljapäeval pidi see kiri teie postkasti jõudma. selle nädala neljapäeval leiab aset asutav töögrupi kohtumine paari päeva pärast ja üksteist kuni kaksteist kolmkümmend, siis neljapäeval on see asutav kogu koos ja meie kohtumisel on kaks osa kõigepealt siis see osa, kus me räägime sellest, kuidas see töögrupp tööle hakkab ja teiseks kohtume Robert Mendeliniga, DG Connecti peadirektoriga. ma tahaksin teid soojalt äh, üles kutsuda sellele kohtumisele, äh, et te osaleksite selles ja et mängiksite aktiivset rolli digitaalse liidu küsimustes digitaalliit, digitaalmajandus, telekommunikatsiooniturg. see on väga-väga huvitav teema ja arutame oma kohtumisel. kolmas päevakorrapunkt, protokolli kinnitamine. protokoll on teie kaustades olemas kakskümmend üks kuni kakskümmend jaanuar, kakskümmend kuus jaanuar, kui teil märkuseid ei ole, peame need protokollitseks vastu võetuteks. Strasbourgis eelmine kord oli meil mitteametlik kohtumine. kohal olid volinikud ja asepresidendid komisjonist lähese päevakorrapunkti juurde number neli. nimelt äh, arvamuste vahetus Energialiidu eest vastutava asepresidendi Maros Šefčovitšiga Energialiidu strateegia rakendamise järgmiste meetmete teemal. härra Šefčovitš, hea meelega tervitan teid eh, jälle meie komisjoni ees, te ei ole siin sugugi esimest korda. Eh, ka pärast teie nii-öelda tööintervjuud olite te siin teiega ka on meil õnnestunud kohtuda paar korda juba, mis on väga positiivne. meil juba oli kahekümne kuuendal jaanuaril teiega sellel aastal kuulamine, enne seda, kui Energialiidu strateegia vastu võeti. ja enne seda, kui see kahekümne viiendal veebruaril siis avalikuks tehti paketina ja tutvustati seda siis Euroopa Parlamendi täiskogu ees. härra asepresident Šeftšovitš äh, me kohtusime teiega juba paar minutit enne seda kohtumist ja nagu ma aru saan, te räägite selle strateegia kõikidest elementidest. kõige olulisem on just nimelt rakendamine, mõelgem paremale õigusloomale. rakendamine on kindlasti kõige olulisem pool iga seadusandluse puhul. nagu ma aru saan, on strateegias viisteist äh, erinevat hooba ja ITRE komisjon on huvitatud eh, nii eh, selle strateegia ulatusest kui ka täpsematest kuupäevadest, millal on oodata algatusi. niimoodi saaks ITRE ka strateegiliselt natukene paremini planeerida oma tööd. meie eesmärgiks on prioriteetideks tõsta, on valida välja oma tööle prioriteedid ette on meil nähtud tänaseks tund viisteist minutit ja ma nüüd paluksin, et härra asepresident, te teeksite oma avasõnad äh, ja siis läheme edasi küsimuste-vastuste juurde. suur tänu, härra ja president äh. austatud äh, liikmed, kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel olla siin selleks, et teiega arvamusi vahetada ja tahaksin teile anda ülevaate väga olulisest teemast, Energialiidust ning anda ülevaade, kus me hetkel oleme nende arengutega. sellepärast, et nii nagu härra esimees siin just mainis, kaks kuud tagasi kohtusime me väga detailsel debatil teiega koos, arutasime, mida teie tahaksite näha Energialiidu strateegia sees Te olete eksperdid, olete seda asja tähelepanelikult uurinud ning ma tean, et mitmed küsimused, mida te olete küsinud mitte ainult minuga kohtumistel, vaid ka juba eelnevatel debattidel, siin energia ja kliimaküsimused, see kõik on Energialiidu raamistikus olemas nagu te panite tähele, ma pidasin oma lubadusest kinni, kui Energialiidu strateegia võeti vastu, tulin kohe jooksujalu Euroopa Parlamenti selleks, et seda kajastada täiskogul ning äh, väga hea kogemus oli mul sellel debatil, ma nägin, kuidas äh, enamik fraktsioone, suuri fraktsioone toetas Euroopa huvi, huvi liikuda täielikult integreeritud Euroopa äh, Energialiitu sellest ajast alates oleme me mitmete liikmesriikidega väga tõhusat koostööd teinud selleks, et tagada, et energiaasjade nõukogu, transpordiasjade nõukogu eh, ning teised nõukogud annaksid täpselt samasuguse tugeva toetuse uuele lähenemisele, mis aitaks meil tugevaks energialiiduks lõimuda Euroopa Liidus ja eelmisel neljapäeval Euroopa liidrid andsid oma täie toetuse meie tööle. Nad saatsid ka väga tugeva sõnumi äh, Äh, nad ütlesid, et meil on pühendumus äh, komisjoni ettepaneku najal ehitada energialiit ning võtta arvesse kõiki viit dimensiooni. Äh, nõukogu kutsus üles täielikule rakendamisele ja tänase energiaõigusandluse jõustamisele Eh, vajadusele taristuprojekte edasi viia, tagada, et Euroopa Liidu eh, gaasikokkulepped välistarnijatega oleksid Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. see oli üks suurtest tõketest Euroopa energiastrateegias eh, riigijuhid kutsusid üles ka paindlikumale turudisainile, rohkemale regionaalsele koostööle, tugevda-, tugevale Äh, energiatõhususele hoonetes ning Euroopa kliimadiplomaatia äh, pühendumusele äh, COP kakskümmend üks konverentsi ees. Need ja teised eesmärgid tuleb nüüd käegakatsutavateks tulemusteks vormida. meie ees on eelmi-, järgnevad eesmärgid. esiteks siin nõukogu järeldustes on veelgi olulisem etapp nüüd algamas Äh, härra Puusek ütles, et me oleme loonud hea konsensuse, aga nüüd on veelgi olulisem etapp käes, nimelt meil on vaja nüüd konkreetseid samme, konkreetseid käega katsutavaid tulemusi ja selleks on vaja väga tugevat äh, head koostööd ka teie poolt. nii et äh, härra esimees, keskenduksin siin neljale peamisele eesmärgile, millega me peaksime tööle hakkama. esimene ma arvan, et me peame äh, kindlaks tegema seda, et mis puudutab energiatarnekindlust, äh, siis solidaarsus ja usaldus ei ole enam tühjad sõnakõlksud. liikmesriigid peavad teadma, et nad saavad loota oma partneritele ja oma naabritele Euroopa Liidus igasugustes tingimustes. teiseks, me peame kindlaks tegema, et president Junckeri sõnutsi me saame loota viiendale vabadusele energia liikumisvabadusele, nii et energiavood liiguksid vabalt kogu kontinendil ja eelmisel nädalal oli mul äh, kogu Euroopa äh, Parlamendi esindajatega, otsuste tegijatega äh, liikmesriikidest, kohalikul tasandil, vabakonnaorganisatsioonidega, ettevõtjatega, teadlastega ja nii edasi, igast otsast sain ma sama signaali, me peame Eh, tagama selle energia liikumise vabaduse, viienda vabaduse ning Euroopa on valmis suureks hüppeks eh, tõeliselt eh, integreeritud ning vähem detsentraliseeritud siseturu jaoks, energiasiseturu jaoks. kolmandaks, me peame tagama, et me mõtleme kõigepealt energiatõhususele ja ma tahan öelda, et min-, minu jaoks oli julgustus see, mis oli järelduses kirjas, nimelt, et energiatõhusus äh, on väga oluline panus äh, Euroopa üldisele energia tarnekindlusele, ma arvan, et see on ka tegelikult riigijuhtide tasandilt täiesti uus lähenemine, me peame sellel najal rajama oma edasise töö ning äh, kasutama energiatõhusust äh, läbiva juhtlõngana, kui me teeme ettepanekuid Energialiidu ja kliimakaitse jaoks. ning neljandaks, me peame tagama, et me läheme üle Äh, madala heitkogustega majandusele ning ühiskonnale, kasutame täielikult ära seda potentsiaali, mis Euroopal on selleks, et äh, saada järgmise generatsiooni tehnoloogiliste äh, taas mm, toodetavate energiaallikate keskpunktiks üle ilma. innovatsioonipoliitika on juba olemas äh, taristuprojektid äh, äh, juba käivad, eelmisel nädalal näiteks oli mul võimalus äh, vaadata Trans-Anatoolia maagaasi toru ehitamist, mis Kaspia mereregiooni gaasi võimaldab liikuda Euroopa Liitu, see on meie lõunaregioonis väga oluline energiatee ning loodetavasti see energia paljususele ja energia tarnekindlusele ka väga palju juurde annab edasi oleme me näinud väga olulisi kokkuleppeid Prantsusmaal, Hispaanias ja Portugalis, kuidas äh, elektri ja maagaasi ühilduvust parandada. me loodame, et kogu Euroopas äh, võimaldab see järgida äh, sama teed samuti on äh, väga palju diplomaatilisi äh, mm, algatusi tehtud selleks, et energiasuhted Venemaa ja Ukraina vahel stabiliseeruksid. eelmisel äh, reedel olin mina juhtimas Vene ja Ukraina energiaministrite kohtumisi. mõlemad osapooled on lõppenud, kokku leppinud, et järgmiseks talveks on tarnekindlus tagatud. järgmisel kohtumisel aprilli arutame seda edasi. diplomaatilisi samme on tehtud ka selleks, et kokku leppida õiguslikult siduv lepe Pariisis selle aasta lõpus. suur tänu selle eest volinik Arias Kanetele Euroopa Liidus, tänu tema tegevusele võiks olla võimalik rajada kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne kliimategevuste plaan ning me loodame, et äh, suured osalejad globaalselt äh, järgivad meie, äh, meie juhtlõnga ja juhtrolli siin. aga meil on vaja võtta uusi algatusi, erinevaid, nii õiguslikke kui mitteõiguslikke. kogu Energialiidu teekaart järgmiseks viieks aastaks on väga pikk, nii et mina piirdun siin mõningate algatustest rääkimisele, mis me siis põhiliselt oleme oma fookusesse täna võtnud esiteks äh, me arendame välja nutikas rahastamine nutikate hoonete jaoks algatust, äh, mis on rahastamisinstrument ning see, et äh, sellele ka valitsusjuhid väga sõnaselgelt viitasid, näitab, kuivõrd tähtis on selles vallas tegutseda, nii et uurime kõiki variante, kuidas on võimalik kasutada tänaseid Euroopa instrumente nii, et nutikas rahastamine nutikate hoonete jaoks al-, alguse saaks teeme ettepaneku ka strateegia jaoks, kütmise ja jahutamise jaoks, sellepärast et nii, nagu teie olete öelnud, energiakriis eelkõige seisneb ikkagi küttekriisis. me Äh, vaatame üle ka taastuvate energiaallikate direktiivi, energiatõhususe direktiivi, selleks, et äh, me saaksime jõuda kahe tuhande kolmekümne aastate eesmärkideni. siin on töö juba alanud, aga nagu te ette kujutate, me oleme väga tõhusa äh, mõjuhinnangu läbi viinud ja ma loodan, et me tuleme konkreetse ettepanekuga teie ette kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ma loodan, et tänu suurele, suurtele edusammudele parlamendis eh, turustabiilsusreservi osas eh, saame teie ette ka tuua Euroopa Liidu ETS-süsteemi ülevaatuse, eh, sellepärast et see on ka tegelikult üks asi, mida me saaksime panustada selleks, et COP kahekümneks valmistada, saata oma tööstusele signaali, et me oleme ettearvatamad, et nad saavad tegutseda vastavalt ning heitkogustega kauplemise skeem saab toimima energialiidul on vaja väga tugevat raamistikku, juhtraamistikku, et me saaksime oma lubadustest kinni pidada. meil on vaja äh, üleilmset tehnoloogiat ja äh, novaatorluse äh, juhtmootoriks olla selleks, et energia ja kliimaküsimused saaksid meie ettevõtete huvides lahendatud, et me saaksime luua töökohti ja luua majanduskasvu kindlasti ei taha me, et keegi jääb maha nendest uutest oskustest, mis tööturul nüüd vaja on. kuidas siis komisjon nende äh, initsiatiivide kallal tööle asub? homme on meil esimene strateegiline koosolek, kus me tahame äh, üle vaadata need positiivsed äh, impulsid ja kogemused, mis meil on kokku kogutud Euroopa Liidu energiastrateegia loomisel. kutsume kokku kõik olulised osapooled, saame poliitilise impulsi juba algusest peale Äh, loome hästi töötava projektimeeskonna, äh, mis toob teie ette äh, väga kõrgekvaliteetse seadusandluse, kus on kaasa võetud ja kaasatud kõik elemendid, millega peaks arvestama, kui neid õiguslikke ettepanekuid tehakse. Te teate, et homme volinikuga kohtumine toimub ja tema Äh, siis ühtlasi räägib konkreetsetest õigusalgatustest. nii, tahaksin nüüd lõpetada kolme äh, aspektiga. Äh, esiteks juhtimissüsteem. siin on meil vaja väga konkreetset liikmesriikide kaasatust äh, et me saaksime selgitada kõikidele liikmesriikidele, miks Energialiit just ühele või teisele konkreetsele riigile tähtis on, mikspärast tuleks Euroopa üleselt selles projektis kaasa lüüa. me tahame seda nii poliitilisel tasandil, vabakonna tasandil, ettevõtete tasandil ning ka rahvusparlamendide tasandil need signaalid laiali saata, nii et me saaksime kaasavalt liikmesriike äh, sellesse debatti kaasata. me töötame teiega väga äh, lähedalt, tihedalt koos koos äh, selleks, et kõik need teemad meie nimekirjas äh, saaksid äh, läbi võetud ning see aruandlus ja raporteerimine, mis praegu liikmesriikide poolt meie poole tuleb, kogutakse kokku ning sügisel novembris saame me Energialiidu tänasest seisust teha ülevaate äh, loodetavasti kõik see kogutu aitab ka detsembri ülemkoguks eh, anda sisendi, sest kui me tahame energialiidust, et asja saaks, tuleb kõikidel poliitilistel tasanditel see läbi rääkida. me töötame koos oma kodanikega, kohalike omavalitsustega, sellepärast et meil on väga äh, suur huvi töötada nutikate linnade kontseptsiooni kallal äh,. president Juncker, asepresident Kadanen ja teised, mina ise olime siin äh, kaasatud Corina Kretsu volinikuga ja volinikuna ning teised töötavad äh, koos äh, selleks, et panna kokku nutikate linnade strateegia, see on tuleviku kohalikud kogukonnad, see ei ole strateegia, mis süsinikuheite koguseid peaks vähendama mitte ainult Euroopas, aga ka Aasias, Egiptuses juba oleme näinud seda kontseptsiooni nii et äh, Euroopa äh, vajadustele peame lihtsalt selle kontseptsiooni ümber töötama. ning lõpuks äh, tahan ma parandada energia tarnekindlust Kiie riikides Kesk, Kesk- ja Ida-Euroopas. me oleme KESEC-i grupi loonud, see on selle Euroopa regiooni ühendamine teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, need liikmesriigid peavad loomataristu, et nad saaksid ligipääsu gaasiallikatele vähemalt kolmest äh, erinevast allikast ähm, ja me teeme seda energiakogukonna riikidega koostöös, kes on juba sellesse protsessi kaasatud. nii et austatud parlamendiliikmed, austatud esimees, ma tahaksin teid tänada äh, varasemate debattide eest Energialiidu teemal, kui tegemist oli tegelikult alles äh, strateegia mm, esimese ülevaatega. Äh, suur tänu teie panuse eest, et te olete aidanud meie strateegiat parandada ja ma ootan meie koostööd tulevikus, sellepärast et Energialiidu edukuse tarvis on see väga-väga tähtis. tänu teile, suur tänu teile, härra asepresident, me alustame nüüd esimeste küsimuste vooruga kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. palun ärge rääkige kauem kui kolm minutit ja kolleeg Karis äh, Rahvapartei nimel, suur tänu teile, esimees. ning äh, tervitan teid ka, härra asepresident. kõigepealt äh, pean teile ütlema palju õnne, sest nõukogu järeldused on tõesti üsna jõulised, kui need läbi lugeda ning tundub, et liikmesriigid toetavad jõuliselt energialiidu loomist sooviksin samas pöörata teie tähelepanu eh, punktile D järeldustes, ma ei tea, kas teil on see välja prinditud, kus nõukogu ütleb, et nad soovivad täielikku kattumist Euroopa eh, eh, energiaseadusega Äh, ning samuti ka selliste kokkulepete läbipaistvuse äh, garanteerimist äh, vastavalt energiajulgeoleku sätetele, see puudutab siis kommertsile kaubandus, gaasivaru. tean, et sellega tegeles komisjon ka eelmises eelmise parlamendi koosseisu ajal ning oli oh,, sooviti komisjoni aktiivsemat rolli Ehm, liikmesriikide gaasivarustuslepingute sõlmimisel. tundub, eh, et ollakse nüüd rohkem ühes eh, liinis ka komisjoni ettepanekutega. mida te arvate, eh, kui kaugele on nõukogu valmis minema? üks asi on öelda, et meil on vaja suuremat läbipaistvust ja teine aga asi on ka see, kas komisjon võetakse ühe läbirääkijana Äh, koostööle liikmesriikidega. sooviksin teiepoolset äh, äh, ülevaadet sellest. suur tänu, järgmisena sõna Daniga sotsialistidest. suur tänu teile. ma räägin Rumeenia koolt, tegelikult kuna täna mul on see võimalus, mul on see imekaunis võimalus rääkida oma emakeeles. suur tänu teile, härra asepresident, selle eest, et te nii kokkuvõtlikult ja ülevaatlikult äh, selgitasite viimaseid äh, arenguid. meile see väga meeldis, mida te ütlesite ning samuti mulle meeldis ka teie ühisturu kirjeldus. sellega käib ka äh, kaasa konkreetne ajakava konkreetsete tegevustega, tegevusega, mis on käegakatsutavad võimalikud äh, nii vajalikud nii tarbijate jaoks kui ka töösturite jaoks. see peaks kaasa tooma toimiva turu. kuidas oleks võimalik veenda liikmesriike, et äh, on vaja ühist energiaturgu? lihtne vastus, selgitame, et sellega seoses hinnad ei tõuse, sest äh, sellega käis kaasas ka uued taristud ning äh, samuti äh, ühendus, äh, energiaühenduste viieteist protsendile kasv peaks kaasa tooma ka projektide tasakaalustatud arengu. Te rääkisite Lõuna-Euroopa projektist, mis puudutas Kaspia merest pärit gaasi projektide mitmekesistamist. kuidas on võimalik energiatõhusust kasvatada? kui liikmesriigid jäävad sellistest projektidest väljaspoole. mina sooviksin teile teha ka ettepaneku, peaksime looma eh, sellise Euroopa energialäbirääkija rolli. võib-olla eh, ei olegi võimalik loota edusamme, kui meil sellist tsentraliseeritud äh, Eh, tsentraliseeritud lähenemist ei ole. möödunud nädalal oli päikesevarjutus ja see näitas, kui habras on Euroopa energiavarustus. kui päikesevarjutus eh, toimus, eh, siis kolmkümmend viis miljonit megavatti jäid minuti jooksul energiavõrgust välja. oli võib-olla ime, et ei tekkinud täielikku elektrikatkestust mõnes riigis ning kui oleks olemas selline üks läbirääkija, kes ühes kabiini, kabinetis töötas, siis äh, oleks selliseid probleeme võimalik ära hoida. ning äh, kuidas äh, te valmistate ette oma tööd härra Kanjetega, homme tuleb ta siia, me saame temast ka rääkida, kuidas te otsustate, mis töötate teie, teie, mida te teie, ta teeb härra Kanjete, samuti tegevusplaan kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja energiatõhususe nimel ja nii edasi. kuidas te need tööd omavahel ära jaotate, sest äh, tulevikus, kui meil on probleeme, peame ju teadma, kelle poole äh, pöörduda. samuti tahaksin ma teid nüüd õnnitleda teie äh, efektiivsuse eest, te olete tõesti väga pühendunud ühtlasele, ühtlasele Euroopa energiaturule. suur tänu, järgmisena saab ECR sõna suur tänu teile. austatud äh, volinik. Äh, loomulikult äh, Euroopa Liidu energiastrateegiat tuleb toetada, sellepärast et meil on vaja energiatarnekindlust kogu liikmesriikide jaoks. loomulikult ka vastastikune solidaarsus ja usaldusväärsus oli see, mida rõhutasite tänases ettekandes. tahaksin, härra volinik, paluda, et te ikkagi selgitaksite, mis te nende sõnadega mõtlete Äh, nende äh, dokumendi autorite sõnutsi äh, räägitakse siin usaldusväärsusest ja usaldustest üksteise vastu, aga kui me räägime energialiidust, siis selles valdkonnas ootame me Äh, vähema süsinikusisaldusega majanduse tekkimist, aga kuidas puutub siia näiteks äh, söe kasutamine? kui me räägime uutest tehnoloogiatest, mis vähem õhku saastavad, peame me ikkagi vaatama ka, millist rolli mängib äh, täna energiaallikana süsi. see ei puuduta mitte ainult minu enda koduriigi Poola strateegilisi kaalutlusi, vaid see on tegelikult meie energia tarnekindlusele väga suureks ohuks kui me oleme teistest energiaallikatest veelgi suuremas sõltuvuses tulevikus, siis ma ei ole küll kindel, kas see ikkagi on kõige parem lahendus. mõelge, härra volinik, selliste riikide peale nagu Poola või teised riigid, kus on samasugune olukord. kui me vaatame nüüd nõukogu äh, järeldusi Energialiidu teemal, siis esiteks näeme me, et energiakandjate mittediskrimineerimispõhimõtet ei ole siin kajastatud ja teiseks see, kuidas puutuvad siia ühtsed gaasihanked, kolmandaks paljud riigid on puudutatud kriisimehhanismist, kuidas nemad oma energiatarneid korraldavad ning edasi, kuidas koostatakse õigusliku raamistiku selleks, et mitte konventsionaalseid energiaallikaid kasutada, näiteks nagu kildagaas. viiendaks Äh, siin räägime me energiaallikate paljustamise äh, väga radikaalsetest sammudest. Äh, energialiit ei pea mitte ainult sellistele riikidele nagu Poola pakkuma majanduse hoogustamise võimalusi, aga me peame ka vaatama, et me ei oleks energia importidest tugevamas sõltuvuses ja seda ma tahaksingi küsida lõpetuseks, volinik, kuidas siis kõikide nende küsimuste valguses usaldus välja näeb, me kuuleme ju väga erinevaid seisukohti. nii et äh, nõukogu näeb siin ette äh, erinevate energiaallikate kasutuselevõttu ning äh, majanduse desüsinikustamist ning edasi on veel kliimaküsimused ehk peaksime me selle dokumendile hoopis mingisuguse teistsuguse pealkirja panema, ei räägi mitte ainult Energialiidust siin, vaid Energia- ja Kliimaliidust. ja tegelikult me räägime ju kliimapoliitikast, mida siin tehakse äh, selliste riikide poolt nagu näiteks Saksamaa. ja see solidaarsuse küsimus tõesti on minu arust kahtlane siin, sest äh, kõikide riikide huvisid ei ole ka siin kajastatud. Alde nimel härra Peterson, palun suur tänu, suur tänu, esimees, kõigepealt eh, sooviksin tänada teid, asepresident, teie eh, tubli töö eest ja selle eest te kasutasite võimalust meie komisjoniga Euroopa Parlamendis seda asja eh, arutada, see näitab teie suurt soovi seda olulist teemat arendada. sooviksin keskenduda võtmeküsimustele teiste Äh, küsimustes, mis puudutavad juhtimist äh, ning äh, samuti ka sooviksin rääkida iga-aastane aruanne Energialiidu olukorrast on suurepärane võimalus, eh, kuidas võtmeküsimusi eh, käsitleda. me loomulikult teame, et energiamiks on eh, loomulikult rahvusriikide, liikmesriikide pädevuses, samas aga vajame me täielikku siseturgu, mis võimaldab rohkem energiaühendusi luua, kasutamaks ühtlasi ka rohkem taastuvenergialiike hoolimata nendest äh, vastuoludest äh, näeme äh, seda, et ühendus, energiaühenduste loomine areneb edasi ning näen, et see on suunas liiguvad ka nõukogu otsused näiteks kümne protsendi osas, nii et väga hea on seda mustvalgel paberil näha. tahaksin aga teada selle küsimuse, selle põhilise küsimuses, nimelt siis mis on riiklik suveräänsus ja mida saame me kõik koos teha selleks, et energialiitu tugevdada. sooviksin ühtlasi rääkida äh, ka äh, nõukogu järeldustest äh, selle kohta, kuidas jõu, ellu viia, kuidas jõustada juba olemasolevat äh, Äh, olemasolevaid seadusi, mida te juba äh, mainida, te võib-olla räägiksite sellest nüüd pikemalt ning veel finantseerimisküsimused, mida ma enne mainisin, äh, mis puudutab nüüd ühisprojekte, ühishuvide, ühisetud projekte, siis küsimus oleks, et kui paljud nendest projektidest on neid sellises faasis, kui me ausalt võime kindlad olla, et nad on elluviidavad finants tingimused, et selleks on olemas, kas ja samuti, mida arvate sellest, kuidas kaasata energiatõhusus küsimusi, küsimuste edasiarendamist ka selles kontekstis. suur tänu teile. ja järgmisena saab sõna roheliste nimel kolleeg Turmes. suur tänu teile suur tänu ka asepresident eh, eh, Šefčovitšile. Te olete teinud ära oma ühiskonnaga suure töö me ei ole kõigiga rahul, aga teil on äh, siiski häid punkte, näiteks kahe tuhande kümnenda aasta täielik elluviimine, samuti garanteerimaks taastuvate energialiikude äh, tõhusus, äh, samuti mõistmine, et Vene kriisi on seotud kütteprobleemidega, selles osas uusi algatusi talle luua ning samuti esimene tõeline roll anda Euroopa linnadele, mis on äärmiselt tähtis äh, sest äh, meil on vaja linnade liikumist, samuti makroregionaalsete turgude avamine, mis minu meelest on ainus võimalus selleks, et ähm, selleks, et äh, ka toetades rahvusliku energiamiksi ja äh, teisest küljest jällegi üritada seda kõike kokku viia Euroopa ühisturuga, see on kõik vastuolus omadega mul on kolm punkti, näiteks üks puudutab gaasiteema äh, läbipaistvust, mis on seotud nõukogu järeldustega, küsimus on aga selles, mida me teeme näiteks sellise riigiga nagu Ungari, kui on üks riik, mis äh, teatud põhjustel äh, liigub täielikult teistega solidaarsuse vastu, siis milline on sinu, teie seisukoht? kogu selle läbipaistvuse juures peame ikkagi kokkuvõttes tegutsema, kui keegi liigub täpselt Euroopa Liidule vastassuunas energialiidu küsimustes. teine elektrienergia vaba eh, liikumine on suurepärane kontseptsioon, aga kui see on täielikult moonutatud turul toimub, siis eh, kus ei eh, kulude ja hindade osas pole mingisugust kokkulepet, siis see võib kaasa tuua endaga väga kummalisi otsuseid. komisjon on läbi viinud uurimuse eh, riigiabide ja subsiidiumite osas energiasektoris eh, ja selge on see, et fossiilkütus saab kõige enam toetust, järgmisena tuumakütus ja, eh, ja kolmandana alles taastuvad energialiigid. reedel ja laupäeval pidi Saksamaa valitsus tunnistama ametlikus uurimuses, et Saksamaal Saksamaal ei ole piisavalt äh, raha selleks, et äh, lammutada tuumareaktorid. nii et mida me siis nüüd teeme, kas me äh, aktsepteerime seda, et maksumaksjad maksavad miljoneid või miljardeid ja mitte nende ja kütusejaamade operaatorid, mida komisjon kavatseb teha, see on üks suuremaid turumoonutusi, mis olemas on. komisjon lubas kahe tuhande kolmandal aastal juba Eh, see segregeeritud eh, fondide küsimuse osas midagi ette võtta, kas te teete seda siis või mitte? ja mis puudutab nüüd eh, nutikat finantseerimist nutikate ehitiste jaoks, jah. aga kohe. ühel hetkel, kui FC on seda otsustanud, Äh, peab selleks ka raha leidma. ma loodan, et nutikas finantseerimine nutikate äh, ehitiste jaoks toetab seda, mida meie soovime, ehk äh, siis energiatõhususega tegelev fond, mis toob kaasa ka piisavalt investeeringuid, võttes arvesse, et meil on niivõrd suur Eh, vajaka jäämine tühik eh, eh, ehituste taastamiseks ja nüüd, mis puudutab neid, mis puudutab nüüd sedasamust päikesevarjutust. ma olin Berliinis reedel ja seal oli sada tuhandeid, sadu tuhandeid inimesi tänaval ning Saksa ajakirjandus Äh, seal toimus äh, igasuguseid spekulatsioone selle kohta, kas liftid näiteks peatuvad. mina olin äh, kell kaks päeval riigisekretäri juures ja ta ütles mulle, mind on juba teist korda lollitatud, sest tema oli üheksakümne üheksast kahe tuhande aastani vastutav selle küsimuse eest, ta pidi öö läbi üleval olema, sest ta oli tuumareaktorite turvalisuse eest vastutav Saksamaal ja mitte midagi ei juhtunud. ta ütles kõik need lood e, elektrisüsteemide kohta, e, mis ei, ei ole võimelised toimima e, päikesepaneelide juures see näitab vastupidi, reede näitab, et meie äh, süsteemid on valmis igasugusteks sellisteks ootamatuteks. suur tänu, härra Silikiotis kuue nimel. Eh, suur tänu. ka mina tahaksin äh, siin tunnustavaid sõnu öelda härra asepresidendile, sellepärast et tema töö, tema meeskond on väga head tööd teinud. isegi kui me teame, et siin arvamused on väga erinevad siis äh, tore on, et asepresident äh, tuleb äh, tihedamini meie juurde ja ma arvan, et see on väga hea suhe, mis on praegu komisjoni ja parlamendi vahel tekkimas. ma ei taha rääkida nendest teemadest, mida me oleme juba siin pikalt ja laialt lahanud. Mm, meil on väga hea meel, et komisjon on võtnud siin algatuse, et rääkida kolmandate riikide tarnijatega me näeme, et siin konkreetseid samme veel ei ole tehtud selleks, et äh, siin teatud riike isoleeritusest äh, vabastada ja Euroopa ühisturuga äh, integreerida, sellest ma ei taha rääkida, aga tahaksin peatuda siin nõukogu järeldustel ja rääkida kahte asja. esiteks, kuivõrd oluline on äh, liikmesriikide suveräänsete õiguste äh, kasutamise võimalus äh, selleks, et nad saaksid uurida ja kasutada oma loodusressursse ise. Äh, näiteks Küprose näide on meil, kes tahab oma energiaallikaid kasutusele võtta, aga kuna Türgi on siin illegaalseid samme astunud, olgugi et tegemist on Euroopa Liidu kandidaatriigiga, Äh, nad kasutavad oma sõjalaevu selleks, et äh, õõnestada äh, Küprose tegevust ja siin julgeolekule ei mõtle mitte keegi. me näeme, et ühte liikmesriiki takistatakse pidevalt kasutamast oma suveräänseid õigusi, oma maavarasid uurida ja kasutada. ning nõukogude, nõukogu järeldustes on ka puudutatud oma ener-, oma sisemisi energiaallikaid ja nende kasutamist liikmesriigi siseselt. Äh, teistel sündmustel ja puhkudel me oleme nendest teemadest ka rääkinud. mina arvan, et et siin Energialiidust rääkides jäetakse märkamata üks punkt, nimelt äh, see roll, mida Küpros võiks mängida sest meil on Vahemere äh, idaosas siin energiaallikad, mida võiks ilmselt kasutada selleks, et Euroopa Liidu energia tarnekindlust parandada. Äh, seda ka olukorras, kus me näeme, et maagaasi kasutamist toetatakse äh, siin Iisraelis ja teistes regiooni riikides. ja Nord Pool Äh, üks äh, Ameerika Ühendriikide energiaettevõte, kellel on õigused Vahemeres energiaallikaid uurida ja kasutada, on teinud omapoolseid samme ning uurimistegevus äh, toimub. aga Küpros peaks nendel arengutel igal juhul Äh, härjal sarvist haarama, tahaksin küsida, kuidas teie näete volinikuna energia tarnekindlust ja ressursside kasutamist, mis meie oma käsutuses on? nii et nii Küprosel kui üldiselt meie piirkonnas. EFTD nimel saab sõna härra Purano. mulle tundub äh, väga huvitav teie sõnavõtt olevat äh, ja eh, samuti see, mida te ütlesite rohkem, vajadust rohkemate energiaühenduste järele. me oleme väga tänulikud selle pärast, et poliitika viimasel ajal eh, nõuab suuremat energiavõrgude integratsiooni, nagu seda ütles juba härra Fuller kaheksakümnendatel aastal. kolmkümmend aastat on mööda läinud ja ähm, ikka oleme samas seisus, aga parem hilja kui mitte kunagi. igatahes äh, Ehm, igatahes praegusel hetkel on energia seotud ka suurte liikmesriikide monopolidega ja ehm, ehm, praegusel hetkel on väikeseid riike või väikesemaid külasid, kes eh, ei eh, saa kuidagi energiaühendusse eh, ennast ühendada, ma tahaksin, et te rahustaksite meid, et te ei räägiks siin ainult makroenergialiidust äh, vaid et te rääk-, mõtleksite ka pisut äh, laiemast võrgust, mis on mõeldud kogu territooriumi jaoks, mitte ainult linnade jaoks, vaid ka äh, kaugemate maapiirkondade peale. suur tänu! proua Kappel, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra asepresident, teie sissejuhatava sõnavõtu eest äh, tänasesse teemasse ja suur aitäh viimastel nädalatel väga tugevat tööd tegemast äh, selleks, et Energialiidu strateegiat ette valmistada ja parlamendi ette tuua. ma tahaksin äh, keskenduda ühele konkreetsele aspektile, millest te täna rääkisite, nimelt Energialiidu tuumküsimus siin innovatsioonid, konkurentsivõime ja teadus- ja arendustegevus. Te rääkisite sellest, et Eh, just madala süsinikuheitega majandusele üleminek on väga oluline ning seda peaks toetama ka teadus- ja arendustegevus ning uuringud. Eh, kui ma õigesti aru saan, siis eesmärk on eelkõige energiatõhususe osas ja taastuvate energiaallikate osas Euroopa ettevõtteid konkurentsivõimelisemaks muuta ning äh, äh, loomulikult investeeringute tegemine, millel on äh, suur lisandväärtust, me räägime Euroopa ettevõtete globaalsest liidrirollist selles valdkonnas, tööstuse üleminekust ning selles valdkonnas arengutest kogu Euroopas Te rääkisite loomulikult juba avalikkuse kaasamisest, ka siin roheline kasv ning erinevate võtmetehnoloogiate arendamine on väga oluline. Te ütlesite juba ka oma kirjalikus äh, vastusest, et äh, me räägime siin äh, distsipliinide ülesest uurimistegevusest ja ma tahaksin küsida, et kas selle jaoks on mingisuguseid ajaraamistikke, millal see uurimisalgatus komisjoni poolt käima lükatakse, kas siin on juba tähtajad teada ning teiseks, Äh, kuidas äh, seda konkreetselt äh, rahastatakse, kas te saate nende teadus- ja arendustegevuste rahastamise kohta ka midagi konkreetselt rääkida? suur tänu, proua Kappel. ja nüüd ma annaksin siis sõna härra asepresidendile esimeseks vastuste vooruks. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikide nende märkuste ja küsimuste eest lubage kõigepealt alustada härra Karinši küsimusest, ma hindan kõrgelt seda, et äh, teiegi näete mm, nõukogu lõppjäreldustes suurt poliitilist maalnihet, kõik ilmselt toetavad seda, et äh, läbipaistvust oleks rohkem rahvusvahelistes gaasikokkulepetes äh, ja kahepoolsete gaasikokkulepete puhul, aga reaalsus viimastel aastatel on näidanud seda, et äh, läbipaistvus tõesti on kõige olulisem küsimus ja et ka selles mõttes on meie kätes nüüd tugev poliitiline vahend. mida me tahame saavutada, tahame saavutada seda, et äh, läbipaistvuse tulemusena oleks mängureeglid kõigile samad, nimelt äh, info kvaliteet ja kvantiteet oleks siis kõigi jaoks ühtne mõlematele läbirääkijatele, isegi kui laua taga on väga dominantsed tarnijad, eriti üks väga dominantne tarnija, nad teavad täpselt äh, ise, äh, millistele riikidele, milliste tariifidega nad teenust pakuvad, kuna seni meil seda infot ei ole olnud, siis on väga paljud liikmesriigid olnud väga raskes olukorras ja nüüd me näeme seda, et äh, gaasi hinnad on erinevatele riikidele väga erinevad. meil on Euroopas teatud riigid, kes on täiesti isoleeritud ja alternatiivide, alternatiivi nende jaoks ei ole ja selles mõttes on, on väga hea see, et meil on nüüd ülevaade selle kohta, milline olukord Euroopas aastakümneid olnud. nüüd äh, see sallivuse määr seda te ilmselt pidasite silmas, härra Kaarinš, selle kohta ma ütleksin nii palju, et loomulikult äh, on meie eesmärgiks äh, seda parandada läbi kahe kokkuleppe, kõigepealt äh, valitsustevahelised kokkulepped, me tahaksime läbi vaadata selle, milline on see tähendab, muuta süsteemi ex-post kontrollidest ex-ante kontrollideks, see on üks nendest argumentide, argumentidest, mida on seni kasutatud energiaministrite poolt ja valitsuse riigijuhtide poolt, äh, et äh, kui me räägime äh, valitsustevahelistest kokkulepetest ka näiteks South Streami kontekstis, et üsna tihti need lepingud sõlmiti, kiideti heaks ja siis selgus, et nad ei ole Euroopa seadusandlusega sugugi kokku sobivad. sellele järgnesid poliitilised ja majanduslikud probleemid ja seega ma arvan, et me peaksime vältima neid minevikuvigasid kindlasti ja tagama selle, et kui need äh, valitsustevahelised kokkulepped on üldse arutelul, et siis kaasatakse ka juristid ja räägitakse see tekst läbi komisjoniga ja aretada, arendataks välja ühtsed lepingute klauslid, äh, tagamaks selle, et kõik taolised äh, kokkulepped vastavad Euroopa seadusandlusele. see oleks Euroopale positiivne, positiivne nende liikmesriikide jaoks ja ka kõikidele äh, ettevõtetele, kes äh, tahavad nendest, nende lepingutega töötada ja siis oleks ka neil ülevaade selle kohta, et mis äh, sobib ja mis ei sobi. nüüd eralepingute puhul ka siin me tahaksime täpsemalt vaadata seda, kas oleks võimalik äh, midagi ära teha näiteks äh, gaasitarnekindlusega, kas äh, eelmisel aastal läbi viidud taluvustest meile midagi õpetas, äh, kas me saame oma süsteemid vastupanuvõimelisemaks kujundada ja me tahaksime liikmesriikidele ja ettevõtetele anda võimaluse töötada konfidentsiaalselt, pidades kinni konfidentsiaalsuse nõuetest ka äh, näiteks andme ja info osas. me teame, kuidas komisjonis ümber käia delikaatse infoga, aga kui me kogume informatsiooni ja, ja, ja seame ka mingisugused võrdlusalused, siis on see väga hea tulemus. me saaksime siis ettevõttele konkreetselt öelda, et Euroopa võrdlusalus on selline ja sellest tuleb lähtuda see oleks ka ettevõtetele väga kasulik ja ma arvan, et Euroopana võime me läbirääkimisi pidada palju tugevamatelt positsioonidelt, kui meie läbirääkijad on teadlikud sellest, mis toimub ja et äh, meil on ülevaade pildist tegelikkuses. ja loodetavasti need on need argumendid, mis viivad meid kokkuleppele ka näiteks osalise seadusandluse osas, et meil õnnestub liikmesriike veenda ja ettevõtteid veenda oma seisukohtades äh, nii komisjoni tasandil kui ka ülemkogu tasandil. härra Nika, teie küsisite hindade kohta, ma olen teiega täiesti nõus, äh, see on väga selge indikaator, äh, kas Energialiit kas seda saadab edu või mitte, kas on võimalik luua avatud energiaturg, kas see toob kaasa hindade alanemise, nii nagu me ootame, aga selleks on meil vaja äh, keskenduda infrastruktuurile, me peame keskenduma nendele energiasaartele, millega Euroopa on jätkuvalt veel kimpus. ma olen väga rahul sellega, et Kagu-Euroopa riigid reageerisid väga positiivselt minu seisukohale, et me peaksime keskenduma nendele sammudele, mille üle meil on kontroll. me ei peaks alati mitte ainult lähemine äh, asjadele nende suurte projektide kaudu ja ma lihtsustan, kes arvavad, et kuskilt keegi tuleb ja lahendab kõik meie probleemid kohe ära. keskendume väikestele asjadele, näiteks ühenduslülid. Äh, need on meie kontrolli all olevad asjad, äh, see tagab piisava integreerituse äh, Äh, selle, et süsteemid on omavahel ühendatud, äh, see tagab selle, et nendel riikidel on valik, et nendel on juurdepääs teistele energiaallikatele, see on asi, mida me saame teha omalt poolt väga hästi. ja mul on väga hea meel, et ma hiljuti kohtusin Bulgaaria energiaministri Petkovaga ja ta rääkis mulle väga täpselt äh, seda, et Bulgaaria on teinud suuri edusamme ühenduslülide vahel, mida Bulgaarial on ära, hädasti vaja Äh, ja see on hea uudis pärast äh, tupikseisu, mis kestis ähm, veel paar kuud tagasi. nüüd äh, see et, et kümme protsenti on saavutatav või mitte. kaksteist liikmesriiki ei ole saavutanud kümme protsendi eesmärki, aga aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks kõik liikmesriigid, välja arvatud Küpros, sinna jõudma. Küpros Brüssel on äh, praegu ettevalmistamisel Euroopa-Aasia ühenduslüli, mis peaks aastaks kaks tuhat kakskümmend olema valmis ja siis on äh, Küpros kahe, saja protsendi ulatuses ühenduses äh, Euroopaga ja loodetavasti see projekt leiab ka piisavalt toetust. nii et kui me räägime kõikide öö, PCI-de ehk siis projekti koostöö kõikidest nendest koostöövormidest, et siis neid saadab edu. nüüd äh, kliimaalased läbirääkimised, äh, äh, Nicolas Kalinete esindab seal komisjoni kõikidel rahvusvahelistel läbirääkimistel, me teeme tema meeskonnaga väga tihedalt koostööd, kui on teemasid, mis meie jaoks on ühised, ma koordineerin asepresidendina neid küsimusi ja loomulikult me teeme Federica Mogherini, Galliete, volinik Haaniga ja kõikide teiste oluliste volinikega selles osas koostööd. meil on praegu väga selged diplomaatilisi, selget diplomaatilisi jõupingutusi teha nende liikmesriikide poole, kes peavad olema teadlikud ja mõistma, et nad peavad meiega ühinema. lõpuks on COP kakskümmend üks äh, see koht, kus kõik peavad olema veendunud selles, et meid tuleb aidata, et, et selles, et midagi tuleb ette võtta ja, ja need läbirääkimised saavad olema keerulised, me teame seda juba praegu. ja siis küsiti energiatarnekindluse kohta ja äh, gaasi ja söe üheskoos ostmise kohta Teil ilmselt oli ka siin komisjonis äh, selle kohta arutelu. Lääne-Euroopa ettevõtteid ja firmasid on palju, kes arvavad, et äh, gaasiturg tegelikult on üsna hästi õlitatud ja toimib hästi ja et ei ole vaja lisainstrumente selle parandamiseks. loomulikult on Kesk- ja Ida-Euroopas olukord hoopis teistsugune, nendes riikides on ähm, suur soov äh, sellele ühisotsusmisele äh, ja eks me vaatame need asjad üle, üsna pea peaks tulema meie seisukoht selle kohta, me nimelt hindame seda, et kuidas see instrument välja peaks nägema, kuidas äh, selle instrumendi läbi me saaksime siiski, tähendab, et me selle instrumendi puhul kinni peaksime oma WTO kohustustest, teistest rahvusvahelistest kohustustest ja et säiliks meie roll läbirääkimistel äh, olla headel positsioonidel, kui meid peaks tabama kriis ja üsna mitu kolleegi küsisid siseriikliku suveräänsuse kohta energia sisu ja kliimaeesmärkide osas. mina arvan, et energia on jagatud pädevusealane küsimus ja kõik, mis me oleme ette võtnud, äh, see ka seda hästi peegeldab. loomulikult energiasegu osas langetab otsuse liikmesriik suveräänselt, aga samas peaksid see, peaks otsus lähtuma raamistikust, mille me oleme kokku leppinud üheskoos ja me peame jõudma ühistele eesmärkidele, mis on meie jaoks seatud kliimastrateegia kohaselt ja Poola seisukohad on alati võetud arvesse ja alati on ka kirja pandud see, et nende seisukoht on teistsugune ja ma arvan, et see on nii ka tulevikus. oktoobris oli nimelt otsus ühehäälne, see sai ka Poola toetuse ja, ja, ja see peabki nii olema, et kõik ähm, nõus on. nagu ma aru saan, härra esimees, ma pean nüüd natukene kiiremini vastama ja teen siis vägagi telegraafi stiilis. härra Peterson, teie küsisite BCI-de ja haldustavade parandamise kohta, ma olen täiesti nõus äh, sellega. meil on nüüd teine rahastamisviis nende projektide jaoks, kõigepealt Euroopa ühendamise rahastu äh, struktuurifondid, äh, siis Jean-Claude Junckeri investeeringute kava ja seega me peame kindlasti keskenduma nüüd äh, haldustavadele, selleks et äh, kõik need äh, kolm eesmärgi suuna, liiguksid ühes suunas. me oleme energiatõhususe tõstnud selles projektis oma prioriteediks. ja öö, ja äh, Euroopa strateegiliste finantseeringute fondi läbi me kindlasti saame tagada selle, et selles valdkonnas langetatakse ka õiged otsused. härra Turmes, suur tänu teile teie lahkete sõnade eest ja tuleviku äh, mõtete eest, mis minu meelest osade teiepoolsete soovituste osas on tähtis, on see, et kui hästi meil õnnestub uus elektri, elektrienergia tul-, turg välja kujundada. see saab olema kindlasti tulevikus üks lipulaeva otsustes, kui me suudame välja pakkuda ilusa disaini sellele ühtsele energiaturule, siis sellised küsimused nagu äh, subsiidiumide küsimus äh,, Äh, ummikud äh, ühenduskohtades, äh, võimekus ja nii edasi, kõik need küsimused lähenevad. härra Tamburano ja härra Silikiatis viitasid energiavaesusele ja sellega kaasnevale. selles osas me kavatseme teha väga tihedat koostööd volinik Tysoniga, kuidas välja arendada ka sotsiaalpoliitika mõttes õiged äh, poliitikad, kuidas aidata neid inimesi, kes ei saa maksta oma energiaarvete eest, elektrienergia arve eest. ja lõpetuseks ma ütlen, väga palju öeldakse ülemkogu lõppjäreldustes suveräänsuse kohta nii et selles osas peaks olema kõik korras, proua Kappel, teadus- ja arendustegevuse olulisus äh, ja roheliste poliitikate rahastamine. meie tahame tagada selle, et äh, see, et äh, rohelised poliitikad äh, süvelaiendatakse Euroopa eelarvesse, on positiivne asi, see tuleks kõikidesse poliitikavaldkondadesse sisse kirjutada ja see on ka kõikides rahastamisprogrammidest täna juba ka nii ka ilusti kajastatud. suur tänu, härra asepresident, ütleb esimees Kuusek. ma teen ettepaneku, et ma nüüd sulgen kõnelejate nimekirja. tundub, et keegi vastu ei vaidle ja seega kõnelejate nimekiri on nüüd lukus. aga sellegipoolest on kõneaega kõigil ainult poolteist minutit. järgmisena saab sõna proua Van Brempt, nii et palun. suur tänu, härra esimees. nagu te teate, härra asepresident, ka meie fraktsioonina oleme parlamendis tervitanud äh, Energialiidu loomist. Äh, selle teekaardi puhul ei ole iga üksik samm äh, kõige olulisem, vaid pigem on oluline see, et sellele asjale lähenetaks holistlikult ja sellega seoses oli ka mul üsna hea meel sellega, mida ülemkogus otsustati ja mis seal kokkuleppes nüüd on sees. me teame, et selleks tuli teha teatavaid diplomaatilisi jõupingutusi, aga noh, mis siis äh, vähemalt on nüüd hakanud mingisugune muutus toimuma inimeste vaimsuses ja see, et see energialiit on nüüd välja käidud ja et see on holistlik lähenemine, mis hõlmab kõiki küsimusi kliima ja energia küsimustes, on kõige tähtsam. me võime siin pikalt rääkida energiasegu kohta osas, aga keskendugem pigem asjadele, mille osas me oleme kokkuleppel. ja väga paljud asjad, üks nendest asjadest on energiatõhusus seda te ka ise ütlesite. ja siis mainisite veel midagi, mis on väga oluline, on need intelligentsed linnad ja kohalikud äh, küsimused. väga väikesed, kuid väga olulised projektid, mis ei ühenda mitte elektrienergiaturgu, vaid ka digitaalse maailma, kus digitaaltaristu ühendatakse energiataristuga ja selles tõusetub ka minu küsimus teie portfelli kohta, mis on tekitanud siin parlamendis pikki arutelusid, nimelt Euroopa strateegiliste investeeringute fond. Äh, me peame avatult lähenema sellele, kui me räägime Euroopa investeeringutest, siis tulevad kohe silme ette suured Euroopa projektid, lennujaamad, maanteed ja nii edasi. aga ma arvan, et ka siin võiks asjadele natukene teistmoodi läheneda ja, ja ühendada, ehitada välja see energialiit äh, energiatõhus ja taastuvad energiad ja intelligentsed linnad võiksid olla kolm osa sellest ja nagu te teate, Äh, meil tulevad arutelud selle strateegiliste äh, investeeringute fondi kohta veel ja selle ma panen ka kirja, aga ma tahaksin täpselt teada, kuidas te seda kõike ette näete. suur tänu, proua Werner järgmisena. suur tänu, härra esimees, härra asepresident. ma õnnitlen teid ka selle raamstrateegia äh, mm, kokkupaneku eest. tunnustan teid ja eriti selle kiiruse eest, millega me selleni jõud-, võtsime. loodetavasti saame me Energialiidu toimima. mul on kaks konkreetset küsimust, teen lühidalt. mind hämmastab see, et Energialiidu teekaart tuumaenergia valdkonnas on siin öeldud, et komisjon avaldab teatise selle kohta Euratomi leping ning nõuab äh, Euroopa Komisjonilt äh, programmide kohta teavitada, äh, Euroopa Liidus need andmed avalikuks teha ja minu arust on see ajastuse ja prioriteetide seadmise suhtes ebasoodne praegu see, et tuumaenergia investeerimise programm on praegu üks väga oluline energialiidu osa ja Energialiidu loomisega äh, püüame me saavutada seda, et meil oleks keskkonnasõbralik ning jätkusuutlik energiatarnemudel Euroopas. kas te võiksite siin oma, äh, oma seisukoha välja öelda, kuidas need prioriteedid täpselt järjestuvad ja teine küsimus puudutab äh, siin elektrienergia turgu tulevikus Euroopas. komisjon Äh, avaldab oma teatise sel aastal Euroopa energia, elektrienergiaturu äh, kohta. Äh, kas saaksite öelda täpsemalt, sellepärast et see hõlmab ka Euroopa siseturu tugevdamist? suur tänu, suur tänu, härra Paul. järgmine kõneleja, palun, on härra Kiirek energiatõhusus on Energialiidu kõige olulisem osa, aga meil ei ole tegelikult üldse selles sektoris tegelikke vahendeid äh, üksikute liikmesriikide jaoks. sellepärast, et see peaaegune eesmärk äh, nelikümmend protsenti on poliitiline eesmärk ja tegelikult on see väga öö, äh, piiratult sisse toodud. ja ma räägin vastu härra Turmesele nüüd, et need öö, eesmärgid ei ole ennast tegelikult äh, tõestanud. ainult energiatõhusus, ülekande tõhusus on see, mille alusel me saame rääkida äh, sellest, et see turg välja kujuneb. erinevad liikmesriigid, äh, seal on ju erinevad tarnemudelid ja praegused äh, ettepanekud ei stimuleeri mitte sugugi novaatorlikkust äh, energiatõhususe valdkonnas või taastuvate energiate valdkonnas. kuidas on võimalik üldse näiteks heitkoguste kauplemise süsteemis sellega arvestada, järgmisena saab sõna härra Sorinio. suur tänu, härra esimees, suur tänu teile, härra asepresident. ma tahaksin teile tunnustust avaldada selle eest, et te olete Energialiidust täna tulnud rääkima Euroopa Parlamenti. see näitab seda, et keegi suhtub sellele väga energili-, sellesse väga energiliselt ja seda tuleb ka välja öelda oluline on ka see, et äh, toetatakse puhtate energiaallikate kasutusele võtmist ja vähendatakse energiavaesust, vähendada tuleb aga ka energia raiskamist ja mõttetut kasutamist äh, kuid mõned küsimused mul siiski selle strateegia kohta on. kõigepealt taastuvad e-, energiad on seatud prioriteediks, no see on täiesti õige, aga seda turuperspektiivi kontekstist ja see tähendab seda, et taastuvad energiaallikad peavad olema konkurentsivõimelised turul, nende hinnad peavad olema konkurentsivõimelised. see on, see on väga-väga tähtis energiaturu äh, elluviimise osas, me peame mingisugused meetmed võtma selleks, et äh, toetada teadus- ja arendustegevust. ja just sellepärast, kui me nüüd hakkame taastuvatest energiaallikatest öö, äh, äh arvelt vähendama traditsioonilisi äh, energiaallikaid, äh, siis äh, tuleb seda teha nii, et see oleks ikkagi konkurentsivõimeline, see on minu jaoks väga oluline. ei tohi ka moonutada konkurentsi, mis täna juba on turul. vaadake näiteks kildagaasi rolli täna Ühendriikides või ka mujal. mina olin siin alles hiljuti Eurolati äh, tippkohtumisel vastutav raportöör Gilda Kaasi küsimustes ja sain selle töö jooksul aru sellest, et väga paljud Ladina-Ameerika riigid on vägagi huvitatud Gilda Kaasist. kuigi meil ei ole veel Euroopa Liidus Gilda Kaas sees prioriteetses strateegias, tuleb see kindlasti olulise energiaallikana äh, kaubanduslepingute puhul kindlasti jutuks. suur tänu! härra Piiper, järgmine küsi-, kõneleja suur tänu, järgmine küsimus äh, läheb asepresidendile ja puudutab energiatõhususe küsimust. Te rääkisite palju turumajandusest, et turg peab asjad ära reguleerima. Äh, viimane energiatõhususe direktiiv tegi asja lihtsaks, ütles väga lihtsalt, et me teeme äh, siin energiatõhusust ning iga liikmesriik peab igal aastal üks protsent energiast kokku hoidma. minu küsimus, kuidas te seda energiatõhususe Äh, direktiivi edasi äh, arendate, mis on teie plaan, kas te teete asja lihtsaks ja ütlete lihtsalt, et äh, me peame kohustusliku eesmärgi paika panema või antakse seekord paindlikkust rohkem? teine küsimus puudutab siin turgude võimekust, iga liikmesriik, iga turg otsustab oma võimekuse mm, üle ise Eh, kuidas te eh, siin näete, eh, et erinevates liikmesriikides on erinevad eesmärgid selles osas, näiteks Prantsusmaal või Saksamaal, kuidas neid rakendada? kolleeg Tošinovski järgnevalt, palun. suur tänu, kolleegid, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kõigepealt tänada härra Sefcovitši, et ta on tulnud meie juurde väga tihti ning ta on olnud äh, väga korralikult alati kohal meie koosolekutel, see näitab väga selgelt, et energiapoliitika on väga prioriteetne meie jaoks ja Euroopa tuleviku jaoks. ma olen väga tänulik, et ta on täna kohal ning ma olen nõus sellega, et tegemist on väga olulise teemaga. ma olen samuti päri sellega, mida te teete selles osas, et ühtset energiaturgu luua ma ütleksin, et tugevdada seda, aga seda turgu tegelikult reaalselt ei eksisteeri praegu. üks põhimõte on toetus erinevatele liikmesriikidele ning toetus ka, et erinevad energiataristud saaksid omavahel ühendatud. tegemist on väga riskantse aspektiga, kui need võrgud ei ole ühendatud, nii et sellega tuleb tegeleda aga üks asi töötab teie äh, püüdlustele vastu, nimelt kuidas me äh, riigi toetust või riigiabi eh, siin tõlgendame eh, taastuvatele energiaallikatele. Eh, need on pikaajalised investeeringud, kuidas te sellega ümber tahate käia? Te võite ju lõpetada selles, et selles olukorras, et te hakkate tagasiulatuvalt neid lepinguid muutma, mis võib arbitraaži tähendada eh, ja pikaajalisi eh, kohtuasju ning see üleüldist kontseptsiooni õõnestab. aitäh. härra esimees ütleb, et nüüd vastab härra komisjoni asepresident. Vielen Dank, Herr Präsident sõna saab härra Püüdikohver, suur aitäh, härra esimees, kuna minu aeg on eh, lühike, siis ma ei hakka teid kiitma, härra asepresident, ma olen kindel, et tulevikus on meil veel võimalik eh, siin teid kiita küll ja küll. mul on kaks eh, kriitikanoolt ja üks küsimus. kriitika on järgnev. ma arvan, et kui me räägime energiasõltuvusest, siis siin on meil vaja rõhutada seda, et energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad on sõltuvuse Äh, tuumaks ja sellega tuleb tegeleda. ning järgmine kriitika on see, et nõukogu järeldustes räägitakse ühehäälsuse põhimõttest ja siin öeldakse, et äh, nõukogu äh, jätkub suuniste andmisega. minu arust on see samm tagasi, sellepärast et kui me tahame energialiitu, siis me ei saa valida sellist strateegiat, mis ütleb, et aegla-, kõige aeglasem ütleb, milline on teiste tempo edasi, gaasilepingute läbipaistvus, te sellest juba rääkisite. ma tahaksin siin täpsustust, palun. millistest äh, lepingutest me räägime, mis tehakse läbipaistvalt, kas äh, riikide vahel äh, lepingud eraettevõtjate ja liikmesriikide vahel või kõiksuguste lepingute puhul? ja edasi palun proua Kompolanaši. suur tänu äh, Äh, mitmed rääkisid siin taastuvatest energiaallikatest ja ma vaatasin äh, komisjoni andmeid, mis puudutas äh, taastuvaid energiaallikaid, sellepärast et seal on riigiti räägitud eesmärkidest ja Eesti, Bulgaaria ja Rootsi on täitnud omad eesmärgid juba praeguseks mina ise olen pärit Soomest ja praegu räägime me kolmekümne neljast protsendist, kolmkümmend kaheksa on meie lõppeesmärk ja ainult Rootsi ja Läti on meie ees, nii et viis riikidest, kes millest eh, ma rääkisin, on bioenergiast väga olulises sõltuvuses, nii et me tegelikult räägime sidusast poliitikast ja härra Stepšovitš, äkki saaksite rääkida eh, sidusast poliitikaloomest. meil on väga palju erinevaid eesmärke, aga mida te näete biomassi jätkusuutliku kasutamise all energiasektoris? nüüd saab eh, siis sõna vastusteks härra asepresident suur tänu, härra esimees, teen äh, kõik, äh, mis endast võimalik, äh, et lühidalt teha, tahaksin tänada proua Van Bremti siin toetuse eest ning ka sellest väga lahe, väga toredast kuvandist, et söö- ja teraseliidust saab siin tuule- ja päikeseenergia liit Äh, need eesmärgid, mis me tahame Euroopa Liidus äh, mm, saavutada, peavad muidugi pidama silmas, et kõik need uued instrumendid ja positiivsed arengud kasutatakse hästi ära. energiatõhusus, nutikad linnad, äh, need on võtmeosad igasugustest tuleviku ettepanekutest meie poolt ja ma olen nõus, et me peame leidma võimaluse kuidas väiksemate kogukondade poole pöörduda ja tegeleda nendega, nad tahavad äh, rohkem äh, selliste teemadega tegeleda, aga nad kardavad siin äh, praegu igasuguseid surveid, rahanappust ja ka selle, seda, et selliste kõikehõlmavate projektide jaoks neil lihtsalt ei jätku mahti ja mahvi. Äh, siin Euroopa Investeerimispank on juba selles vallas kogenud. küsimus on, kuidas me saame selliseid väikseid projekte ära kasutada ja pakkuda välja lihtsaid instrumente. sest kui me räägime praegu institutsioonide investeeringutest, äh, siin erinevatest äh, väikestest pankadest ja riskiinvestoritest, nad tahavad seda teed võtta jalge alla, aga meie eesmärk on vaadata, kuidas luua raamistik selliseks, et nad ei peaks sadade väikeste salaste instrumentide ja investoritega tegeleda, tegelema, aga äh, selle asemel vaadata, kuidas väikesed kogukonnad ja linnad võiksid olla selle suure raamistiku osad. hea on see, et me oleme juba arutelusid äh, aru-, alustanud pangandussektoriga. edasi küsimus, mida proua Werner esitas, esitas loomulikult, kui me räägime siin tuumaenergiast, siis praegu on meil kuusteist liikmesriiki, kes toodavad energiat ka mm, tuumaenergiajaamades. neliteist liikmesriiki on otsustanud, et nad tahavad tuumaenergiat kasutada ka tulevikus. ja meil on väga oluline ülesanne, me peame Äh, vaatama, et äh, liikmesriigid toodaksid seda energiat äh, julgeoleku kõrgemal tasemel, võtaks arvesse keskkonnastandardeid ja kõike muud kõrgemal tasandil. nii et seda sektorit me peame vaatama keskkonnastandardite ja julgeoleku ning turvalisuse valguses. see on Euroopa Komisjoni suurim ja parim võimalus ning hakkame sellele keskenduma ka komisjoni poolt tulevikus Äh, härra Kirk, äh, kui te räägite äh, emissioonidega kauplemise skeemist ja räägite ettevõtetega, siis selline tugev mulje jääb, et ettevõtted ütlevad, et meil on kõige rohkem vaja õiguslikku stabiilsust, meil on vaja turumehhanisme, turu põhimõtteid ja reegleid, mis heitkoguste hinna määrab Äh, meil on, praegune süsteem ei tööta, seda on vaja parandada ja vaja see uuesti tööle tõmmata. ning meie ettepanekutes ongi ette nähtud äh, heitkogustega kauplemise süsteemi reform, äh, heitkoguste hinnataseme allaviimine viiks uutele innovatiivsetele ideedele ja turu paranemisele ning seda me püüamegi ETS reformiga saavutada. härra Sorinio rõhutas seda, et me ei tohi kindlasti teadus- ja innovatsioonitegevuses mitte alla jääda teistele piirkondadele, väga õige. üks valdkond, mille osas me peame veel rohkem tööd tegema, on see, kuidas aretada välja nutikad võrgud, asjad, milles me oleme juba väga head. ma arvan, et nutikate võrkude abil saame me oma energiatarbimist juhtida paremini, me saame äh, oma tarbijatele paremini ette sööta võimalused, kuidas nad kasutaksid energiat kõige tõhusamalt, äh, kõige parema hinnaga ja kuidas äh, üldiselt energiat tõhusamalt kasutada kui täna. ma arvan, et Gilda äh, gaasirevolutsiooni, nii nagu USA-s seda on, me ilmselt ei näe. aga me saame nutikate võrkude revolutsiooni ette näha, tegemist on atraktiivse energiaga, mida uus põlvkond saab ära kasutada, nii nagu nutitelefonide levik on olnud hüpp, hüppeline. ma arvan, et me saaksime samasugused äh, turgu muutvad tulemused, äh, me saame ilmselt äh, oma innovatsioonikogukonda niimoodi muuta. härra Paiber küsis, kuidas me saame energiatõhususega edasi minna, siin on meil juba teekaart ette nähtud, teekaardis on väga selgelt kirjas, et me vaatame üle energiatõhususe direktiivi, vaatame üle ka eh, hoonete energiatõhususe direktiivi, vaatame eh, ka kütte ja jahutuse eh, direktiivi ettepanekud üle. strateegia on sündimas, konsultatsioonid käivad, teiega räägime läbi ka enne. et mineviku õppetunnidele joone alla tõmmata, õppida sellest, kuidas olla asjakohasem uute energia eesmärkidega ja saavutada paremaid tulemusi kui varem. kui me räägime siin äh, energia äh, mahtudest, äh, kui me tahame uut energia, elektrienergiaturu disaini, peame me vaatama, kuidas siin mastaabisäästu paremini ära kasutada ning teha regionaaltasandil rohkem ära asju, mida siiamaani on tehtud liikmesriigi tasandil. Põhjamaad, Balti riigid töötavad juba koos selles vallas ning näitavad meile väga selgelt, kuidas saab tõhusamalt koostööd teha, kui regionaalsel tasandil koostööd tehakse äh,. tahaksin tänada kolleeg Tošinovskit äh, ko kommentaaride eest. ta ütles, et äh, ma tulen äh, siia tihti, püüan seetõttu lühemalt vastata. ja tahan öelda, et äh, võrkude omavahel ühendamine on väga oluline, samuti igasuguste administratiivsete ja füüsiliste tõkete eemaldamine on väga oluline, sest et eh, hea konkurentsisurve eh, ja madalamad energiahinnad sõltuvad sellest. Eh, mis puudutab erinevate anomaaliate lõpetamist energiaturgudel, me peame riigi abisuuniseid kasutama nii nagu eelmise aasta suunised ette näevadki taastuva energia jaoks ka keskkonna vallas. peame tagama seda, et me konkurentsivõime äh, tagame parema konkurentsivõime erinevate energiaallikate vahel ning äh, meie iga-aastases analüüsis äh, kajastub äh, ka see, mikspärast on meil energia jaehind liikmesriikides üsna sarnane, aga miks lõpptarbija maksab ikkagi erinevat tasu erinevates liikmesriikides. siin on erinevad maksud, erinevad taristumaksud ja muu. meil on vaja igal juhul parandada energia hinnastamist Euroopa Liidus tervikuna härra Püdikohver rõhutas, kui oluline on energiatõhusus ning seda, et äh, nõukogu otsustas äh, siin ühehäälselt, äh, ühehäälsuse põhimõte on otsustamisel jah, energialiidule on võimalik ühehäälne toetus saada, aga kui me räägime siin klassikalisest tavalisest õiguslikest ettepanekutest, kui me otsustame Äh, asju siin parlament on ka kaasotsustaja, kaasseadusandja ning mängib oma rolli. Äh, kui me räägime lepingutest, siis tsiteerin, et me peame kõikide kokkulepete puhul äh, tagama Euroopa Liidu õigusandlusele vastavuse, kui, mis puudutab gaasilepinguid, nii et kõik gaariostulepingud, nagu ma ütlesin, selles osas me teeme ka koostööd Äh, kahepoolsete ja erinevate gaasiostulepingutega äh, nii, et tagada äh, energiatarnekindlus. biomassi kohta küsiti samuti, biomass on väga oluline energiaallikas ja ma tean, et Rootsi, Soome ja ka Balti riigid on oma energiamaastiku ümber kujundanud, biomassi kasutatakse seal päris edukalt ja energia sõltuvust on uute tehnoloogiate abil vähendatud suur tänu, härra asepresident. energialiidu strateegia on üks äh, olulisi ITRE komisjoni äh, töö tähiseid äh, homme pärastlõunal kell kolm. arutame seda küsimust edasi. härra volinik äh, Miguel Arias Canete on meie juures ja paneme ka oma energia Liidu raporti kokku ja kohtume ka edaspidi teiega, härra asepresident, suur tänu selle arutelu eest, tere tulemast! kolleegid, daamid ja härrad, jätkame nüüd oma tööd. meil pole ainsatki minutit kaotada. punkt number viis, maaseire satelliitandmete ärilistel eesmärkidel levitamine. kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. kui ei soovi meiega ta koos olla. kahju, aga liikuge siit välja nii kiiresti välja kui võimalik. vabandan väga, et ma nii ütlen. suur tänu teile kõigile, kes siia jäid. kolleegid, niisiis äh, maaseire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamine ning komisjoni eesmärk, ettepaneku, ettepaneku eesmärk on nii eh, luua selliste andmete jaoks eh, Euroopa siseturg, sellega on seotud ka IMCO komisjon vastavalt reeglile viiskümmend neli koos eh, meie komisjoniga ja komisjonipoolne ettepanek äh, oli äh, sellega seotud väga oluline informatsioon, ehk siis, et komisjon võtaks äh, oma ettepaneku tagasi, kui kuue kuu jooksul ei olnud suudetud eesmärgini, kokkuleppeni jõuda nõukogu ja parlamendi vahel. Õnneks härra Timmermans teatas hiljem eh, komisjoni eh, esimeste konverentsil kümnendal märtsil, et komisjon ei eh, tagane, kui nii parlament kui komisjon selle teemaga edasi tegelevad. ja nüüd proua Kreel on meie raportöör ja ma paluksin teid, proua, nüüd, et esitaksite nüüd oma raporti, teil on viis minutit, mitte rohkem. suur tänu, härra esimees. me ei räägi siin mitte ainult äh, veel raportist, vaid äh, töödokumendist ning ma kujutan ette, et äh, mitmete kolleegide arusaam, et energialiit on olulisem kui satelliidandmed, no paari aasta pärast see olukord ehk muutub, sest ma olen väga veendunud, et äh, kosmosesektor on äh, innovatsiooni ja kasvu äh, juhtmootoriks Euroopas ning see aitab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke saavutada, et meil oleks nutikas ja jätkusuutlik ja integra-, lõimunud majandus. kosmosesektori tooted ja teenused muutuvad Euroopa kodanikule aina olulisemaks Äh, ilma muidugi selleta, et äh, inimesed teadlikult saaksid tegelikult sellest aru, äh, satelliiti poolt toetatud andmeside ning ilmaennustus on ilmselt asi, mida inimesed teavad veel, aga palju on tooteid ja teenuseid, mis väga oluliselt on kosmosesektori poolt mõjutatud, telekommunikatsioon, navigatsioon, maaseire on tegelikult kosmosepoliitika väga olulised tuumad Euroopa Liidu majanduse arenguks on seetõttu otsustava tähtsusega see, et õige regulatiivne raamistik oleks eh, selle sektori jaoks paigas, mis seda edasi arendaks eh, selleks, et kosmosesektori potentsiaali ja poliitikat eh, kasutada, otsustas komisjon juba kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal stabiilset raamistikku õiguslikus vallas rakendada. komisjoni analüüsil lähtus, et maaseire, äh, satelliitandmete ärilisel eesmärgil kasutamine ja levitamine äh, vajab Euroopa üleseid reegleid, sest äh, see läbi Euroopa liikmesriikide õigusandluse ei ole ainult võimalik. juunis kaks tuhat neliteist tegi komisjon õigusliku algatuse direktiivi vormis ITRE eh, komisjoni ja IMCO komisjoni raportööriks siin, nii nagu teie, härra esimees, ütlesite eh, eh, kodukorra reegel artikkel viiskümmend neli järgi oleme meie siia kaasatud. me oleme koostööd teinud juba algusest peale ühiselt, nii et kokkuvõtteks oleks meie töö sidususraportis kokku pandud minu kolleeg Jens Niisel, Nielsen IMCO komisjonist teeb selle kallal samuti äh, koos äh, tööd. Äh, direktiivi eesmärk on maaseire satelliitandmete ühtset turgu luua. siin räägime me eelkõige sat-, kõrge kvaliteediga satelliitandmete jagamist siseturul reguleerida ning selle direktiivi tuumaks on see, et äh, ärilisel eesmärgil levitataks äh, satelliitandmeid vabalt Euroopa Liidus ning kõrgetasemelisi satelliitandmeid äh, rohkem kui kaks ja pool meetrit peetakse siin silmas. oluline on siin ka turvalisuse aspekt raportori meelest peaks õiguslik raamistik võimata, võimaldama äh, vabalt satelliitandmeid ärilisel eesmärgil levitada ja kasutada ning äh, kõikide liik-, kõikide osapoolte äh, vaba ligipääsu tagama. niimoodi toetatakse selle majandussektori arengut ning võtakse, võetakse arvesse ka kosmosetoodete ja teenuste turupotentsiaali loodetavasti see õiguslik raamistik äh, selle sektori äh, toetusel äh, toetab selle arengut. me oleme viinud läbi erinevaid konsultatsioone erinevate osapooltega ning selle ettepaneku analüüsil jõudsime me järeldusele, et siin on mõjuhinnangul vajakajäämisi komisjoni poolt ning osapooltega äh, konsulteerimine äh, lõppes niimoodi, et äh, osalejaid oli väga vähe ning ka tulude ja kulude analüüs meie meelest väärib kriitikat. samuti tekitas küsimärgi mõjuhinnangu kvaliteet. komisjoni mõjuhinnang ei rahulda äh, siin raportööre ning ei vasta küsimusele, äh, millised äh, probleemid praegu selles sektoris on ning kuidas direktiivi ettepanek neid parandada aitaks. siin on vaja sisulisemat debatti. me tahame aga toetada seda, et läbi reguleeri-, läbi kosmosesektori reguleerimise tooks see kaasa häid mõjusid teistele sektorile, näiteks äh, siin laevaliiklus, transpordisektor, põllumajandussektor ja teised saaksid hüved äh, sellisest Euroopa-ülesest direktiivist. küll aga peame silmas pidama, et bürokraatlikud ja administratiivsed takistused äh, oleksid võimalikult väikesed meie ettevõtete jaoks ning et ka liikmesriikide julgeolekut peetakse siin silmas ning meie raportis oleme me mõelnud mitmes kohas ka selle peale, kuidas äh, neid aspekte parandada. me eeldame, et äh, meil on vaja äh, selgemaid definitsioone mitmetes kohtades, nii et seda direktiivi ei saaks tõlgendada erinevalt, vaid et reeglid oleksid selged ning eraldi ülevaatusklausli püüame siia samuti äh, sisse panna. sest et äh, kosmoseturg areneb väga kiiresti ja me peame olema valmis ka direktiivis vastavaid muudatusi sisse viima. nii palju siis äh, väikese kõneajast üleminekuga koos minu jaoks väga põnev temaatika loodetavasti on meil piisavalt aega kolleegidega selle üle läbi rääkida, suur tänu! suur tänu! first exchange of views on this Teil äh, on täiesti õigus, te olete esimene, kes meiega uudiseid jagab selles küsimuses. nii et peame vaatama üle kõik, kogu menetluse, muudatusettepanekud ja nii edasi. nüüd saavad sõna meie variraportöörid, kõigepealt härra Dušinovski. suur tänu teile, esimees, ma olen nõus meie raportööriga, sooviksin teda tänada väga ratsionaalse kriitilise lähenemise eest kogu raportisse. me peame kõik tõesti mõistma kogu selle eh, süsteemi tähtsust, mis Euroopa meie käsutusse annab. teisest küljest peame äh, aru saama ka sellest, et Euroopa pole ainus kogukond, mis äh, selli-, kus äh, sellist kõrgetasemelist äh, tehnoloogiat vaja on. seega on oluline vaja, oluline, et oleks olemas reeglite raamistik. peame olema ettevaatlikud, et mitte moonutada seda turgu, mis võiks aga juhtuda üsnagi kergesti. nimelt, et fotod või andmed mille satelliidid meile edastavad, võivad tulla näiteks teistest allikatest ettevõtete poolt, juhul kui määrus on liialt keeruline, liialt range. sellega seoses arvan, et kõigi nende direktiivide mõjuhinnang peab olema palju täpsem. peame teadma, mis meid ees ootab. meie jaoks on julgeolek Eh, esmatähtis kriteerium, see peaks olema ka üks olulisemaid argumente kogu määruse väljatöötamisel ja arutamisel. ootan huviga edasist koostööd raportööriga ning eh, leian, et kogu see raport on äärmiselt oluline, sest see võib eh, olla aluseks kogu tulevaste tehnoloogiate väljatöötamisel ja nende Eh, seoda tõttu eh, Euroopa eh, Energialiidu väljaarendamisele. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Koora Niivel-Hutini, vabandust, kui ma teie nime halvasti hääldan, aga küllap te teate, et see olete teie. suur tänu teile. see oli peaaegu täiuslikult hääldatud. kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle äh, töö eest, mis te praeguseks on ära teinud. meil oli väga huvitav, äh, huvitav kohtumine äh, asjast huvitatud osapooltega ning sooviksin tänada teid teie algatusvõime eest. Te alguse tegite selle tööga, mis puudutab määrust, siis peaksime küsima enda käest, mis probleemi me tegelikult soovime siin lahendada. kas seda on ka tegelikult vaja ning väga palju muidki küsimusi kerkis esile Äh, mäletan, et äh, te ise äh, pärast seda koosolekut ütlesite, et teil on rohkem küsimusi pärast koosolekut kui enne, mul oli samasugune kogemus, mul on veel küsimusi, peame selle asjaga veel detailsemalt tegelema. mida me kokkuvõttes teeme, kas me moonutame turgu, nagu seda mainis juba eelnev kõneleja meil ei ole suurt kontrolli ameeriklaste või Hiina satelliitide üle ning küsimus on ka selles, mis saab administratiivkoormusest. nägime, et see oli kõigepealt, oli see mustas nimekirjas Euroopa jaoks. peame olema seega väga ettevaatlikud ja peame mõtlema hoolikalt selle üle, kas meil tegelikult seda määrust ka vaja on. ma näen, et praeguse ettepaneku juures liikmesriikidele soovitatakse vastutav pädev amet äh, üles sättida, mis puudutab kõiki satelliitpilte eh, ning äh, ma arvan, et meil oleks vaja äh, tähelepanelikult üle vaadata seda, kas meil äh, on seda vaja või mitte, aga kuna me alustasime nii hästi sellest huvitatud osapoolte kohtumisega, siis ma arvan, et meil on veel piisavalt teemasid, millest rääkida, meil on Eh, igatahes ootan huviga eh, te, koostööd teie ja teiste variraportööridega selles valdkonnas. suur tänu teile ning nüüd eh, sooviksin kuulata härra Gonzalest, kes räägib Euroopa Komisjoni nimel. Teie märkused, palun. suur tänu teile, härra esimees. mul ei ole väga palju siin midagi öelda, kuulame hoolikalt kommentaare, mille kuulsime kõnelejate poolt ning äh, näeme, et meil on soov edasi töötada selle ettepaneku kallal. Äh, mõjuhinnang on olnud hea, on selliseid äh, valdkondi, mille osas peab edasi töötama, aga kokkuvõttes selle ettepaneku üldise huvi kohta võib öelda, et komisjon on sellele asjale väga pühendunud ning soovime teha koostööd edasi Euroopa Parlamendiga et äh, selgitada asju, mida on vaja selgemaks teha ning vaadata, kus, äh, millistes valdkondades lisatöö on veel vajalik. suur tänu! aitäh, ütleb äh, esimees teie märkuste eest ja sooviksin nüüd, et sõna võtaks proua Konstants Kreel, et ta veel selles esmases arutelus oma sõna ütleks suur tänu, härra esimees. Te juba ütlesite, et äh, komisjon äh, mõtles juba selle üle, et äh, direktiivi ettepanek tagasi võtta. Nad otsustasid aga vastupidi pärast seda, kui parlament ütles omalt poolt oma positsiooni kahekümne viiendal märtsil nüüd paljud äh, liikmesriigid äh, peavad nõu, kes on ka eri meelt nendes küsimustes, aga minu arust on mõistlik selles valdkonnas Euroopa üles, äh, ülene direktiiv luua, sest ma olen veendunud, et erinevad satelliitandmete pakkujad vajavad ühtset raamistikku just selleks, et konkurentsis teiste pakkujatega kolmandates riikides äh, koos äh, äri teha. Äh, oluline on aga see, et bürokraatiat ei loodaks juurde ja need, kes nüüd kardavad, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad oma liikmesriigis vastava ameti looma, ükskõik kas satelliitandmeid seal eraldatakse ja jagatakse või mitte, ärge kartke, ei pea ainult need liikmesriigid, kes satelliidandmeid koguvad ja tahavad müüa, need peavad sellise ameti looma. see on ka väga loogiline, aga just sellised asjad tuleb direktiivis sõnaselgeks teha ja seetõttu on vaja direktiivi parandada ning see on meie ühtne töö järgnevatel nädalatel, ootan juba seda hea meelega. suur tänu äh, teile teie märkuste eest ja ma arvan, et parlamendi poolt saame siin head koostööd teha, aitäh! Uh, thank you very much, madam. suur tänu ja nüüd ma nüüd eeldan, et äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. kõigepealt esialgne raport esitatakse juunis kaks tuhat viisteist viisteist, kuusteist juuni arutatakse raporti projekti ning muudatuste et esitamise tähtaeg on arvatavasti seitsmeteistkümnendal juunil. Eh, nii et eh, pärast seda, kui me, paar päeva pärast seda, kui me oleme arutanud raporti projekti, siis on tähtaeg eh, muudatusettepanekute esitamiseks, nii et peame tähelepanelikult seda teemat äh, arutama äh, ja ootame, mida ütleb meile proua raportöör ja variraportöör. meil on veel kolm kuud aega, et seda küsimust arutada. see on hästi tähtis loomulikult, et me äh, teame, kui oluline on see ka digitaalagenda ja energialiidu jaoks väga äh, mitmed küsimused äh, võivad olla äh, siin kõne all, nii et suur tänu arutelu eest, kallid kolleegid, nüüd on meil aga järgmine teema kõne all VKD säästva kasvu võimalused. see on päevakorrapunkt number kuus, kuid meie raportöör Philipp de Backer jõuab paari minuti pärast kohale, teda pole veel siin, nii et on vaja oodata kolm minutit, võib-olla viis minutit, ei tea. Äh, viis kuni kümme on pisut liialt palju, aga saame äh, selle olulise teema nimel ju natuke oodata, ehk siis teema on VKD säästva kasvu võimalused. lühike okei äh. <laughs> okay.. Very, very. kallid kolleegid, daamid ja härrad, meie kolleeg härra De Backer on palju eh, tõhusam, kui me arvasime. me arvasime, et ta tuleb siia viis, viie või kuue minuti pärast ja tuli kahe minutiga. teema VKE-de säästva kasvu võimalused. suur tänu, et te siia tulite, kallis kolleeg, et eh, rääkides nüüd üldistes äh, sõnades esitati väga palju muudatusettepanekuid, sada kaheksakümmend kolm ja see on äh, esimene meie parlamendi koosseisus, mis tegeleb VKE-de ja säästva kasvuga ning äh, isegi mõned äh, muuda-, kompromissmuudatusettepanekud pakuti teie poolt välja koos äh, väliraportööridega ning äh, meie jaoks on väga huvitav just selle kohta midagi kuulda, sest nii palju, kui ma mäletan, on see meie komisjonis kolmas selline arutelu, nii et äh, sooviksime teada, kuidas asjad edasi lähevad, eriti kompromissmuudatusettepanekutega seoses. härra De Backer, ma sooviksin et esitaksite muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekud. Teil on sõna. suur tänu teile. kallid kolleegid, minul on äärmiselt suur rõõm eh, rääkida teile e-, edusammudest. mitte ainult kolleegid ei esitanud muudatusettepanekuid, eh, mille raportile meile esitasin komisjon paar nädalat tagasi. ma olen tänulik ka tagasiside eest teiste kolleegide poolt. esimene äh, Ehm, kohtumine kolleegidega kompromissmuudatusettepanekute osas on juba toimunud ja see liigub edasi väga heas suunas. Ehm, üle saja kaheksakümne muudatusettepaneku esitati ning tõepoolest paljud neist muudatusettepanekutest parandasid selle raporti projekti sisu ning ehm, enamus neist on olnud tõeline lisandväärtus ja, ja üritame, üritasime nende mm, eest teha kompromissmuudatusettepanekud. meil toimus möödunud neljapäeval esimene konstruktiivne kompromissmuudatusettepaneku teemaline kohtumine, loodetavasti jõuame nende sellega lõpuni järgnevate päevade jooksul, nii et loodetavasti kompromissini jõuame. väga lühidalt tahaksin rääkida mõningatest äh, olulisematest punktidest, muudatusettepanekutest, mis on esitatud ning samuti ka kompromissi osas. kõigepealt sooviksin öelda, et olen äärmiselt rahul, et suur enamus kolleegidest jagasid eh, minu nägemust eh, selle raporti projekti kohta. Eh, see aitas keskenduda ka paljudele olulistele punktidele ja üritasime selle raporti struktuuri samaks jätta, seda selguse mõttes meest leiame, et raport on hea struktuuriga oleme otsustanud mitte eh, kõrvale hiilida eh, probleemidest, mis VKE-del turul praegusel hetkel on, kuid loomulikult eh, oleme keskendunud sellele, mida oleks võimalik säästva kasvu osas ära teha. seega minu jaoks see raport aitab ületada lõhet nende probleemide vahel, mis neil on tekkinud ja mis teis-, mis teisest küljest võimaldaks neil oma rolli tegelikult mängida. samuti me see puudutab ettevõtete ligipääsu finantseerimisele. Ehm, see ei puuduta mitte ainult VKE-sid ja eh, säästvat kasvu, teistel ettevõtetel on praegusel hetkel sarnased eh, probleemid, kuid eh, ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele, mida on võimalik ära teha Äh, on vaja uued ettepanekud teha erinevate institutsioonide pool ning samuti peab vaatama nende ettevõtete elutsüklit mitte ainult algusest peale, vaid ka finantseerimist rahvusvahelistumises ja muudes küsimustes. samuti tuleb välja töötada erinevad finantseerimisvõimalused selliste ettevõtete jaoks. samuti sooviksin äh, keskenduda ühe teise teemaga, mis on pisut laiem see algatus kerkis esile mitte ainult rääkides kolleegide, vaid paljude asjast huvitatud osapooltega. see tegi ta samuti muudatusettepanekuid, kuidas me infohaldust teeme, tead-, teadmiste edastamist, näiteks nõustamiskampaaniad eh, ja koolituskampaaniad, kõik need tõusid eh, väga jõuliselt esile, kui hakkasime seda küsimust arutama ning viimane küsimus, kõik see, mis on seotud rohelise majandusega, me teame, et Euroopa Komisjon eh, edastab eh, vähemalt volinik Timmermans on lubanud, et nad esitavad eh, tsirkulaarmajanduse osas uued ettepanekud, samuti säästva kasvu osas, see aitaks meil samuti neid olulisi küsimusi tulevikus selles komisjonis arutada. algatusi on erinevaid, seega ning see peaks olema seotud ka erinevate tehnoloogiate väljatöötamisega, samuti avaliku toetuse skeemide küsimuse ja äh, samuti ka äh, administratiivkoormuse jagamise küsimus. see on, oli olnud olulisel rollis meie aruteludes. nii et kokkuvõttes muudatusettepanekud meil saime on äärmiselt kasulikud, praegu see raport on palju parem, palju rohkem keskendunud Ähm, VKD säästvale arengule ning ma olen äh, üsnagi veendunud selles, et meil on võimalik väga ähm, ambitsioonikas, hästi konstrueeritud raport esitada, mis äh, oleks tähtis mitte ainult äh, Euroopa institutsioonidest, vaid mida jälgiks hoolega ka teised asjast huvitatud osapooled kogu turul. ja ootan huvitavat koostööd kolleegidega järgnevatel päevadel, aitäh! suur tänu, kolleeg raportöör ja nüüd on sõna variraportööridel tahaksin kõigepealt tänada mm, raportööde pakret, sellepärast et äh, arutelu kliima on meil väga konstruktiivne. ma arvan, et see on ka tee headele tulemusteni. räägime siin äh, VKE-de säästvat äh, kasvuvõimalustest. selleks, et säästvat kasvu tagada kasvu jaoks on vaja loomulikult äh, motivaatoreid, milliseid motivaatoreid paika seada ja kui äh, keskkonnakomisjon peamiselt äh, trahvib ja keelustab ja keelab, siis meie püüame motivaatoreid leida kasvu jaoks, sellepärast et igasugused sanktsioonid kasvu ei toeta, vaid vastupidi, kõik kahaneb ja inimesed jäävad töötuks. oluline on see, et Äh, liikmesriikides äh, peavad äh, seisma selle eest, et Euroopa Liidu õigusandlus EKD e e jaoks üle vaadatakse, kontrollitaks ning see annab ka selle eelise, et me saame näha, et kas kasv selles vallas mis äh, rahvusvahelist olulist äh, rolli mängib äh, ka ettevõtetele mingeid riske pakub, sellepärast et suuremad, suurem eksport tähendab rohkem riski ning rohkem on vaja kapitalipuhvreid ettevõtetesse ning äh, need, kes ekspordile äh, keskenduvad, äh, saaksid ka rohkem innovaatilisi ideid rakendada. see on meie põhimõte. me oleme väga häid muudatusettepanekuid saanud, tegelikult üllatab ja hämmastab mind see, kui palju häid positiivseid ettepanekuid on siin tehtud ja mina usun, et ka nendes valla, valdades, kus me ei ole praegu päris rahul, saame kompromissi leida koos raportööriga, aitäh! suur tänu, Paul! härra Kohvolt sotsiaaldemokraadide nimel, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin alustuseks tänada raportööri suurepärase raporti eest ja ta on väga struk- äh,, väga hästi suutnud äh, muudatusettepanekutesse. meie eesmärgiks on äh, vabastada VKE-de äh, potentsiaal, eriti äh, rohelises majanduses ja, ja VKD toetamine on äh, ülioluline. loomulikult see raport keskendus äh, kõigepealt VKD juurdepääsule kapitalile. mul on väga hea meel selle üle, et selle protsessi käigus oleme me nüüd keskendunud tervele rohelisele sektorile kui suurele võimalusele. nii et mul on väga hea meel, et, et meil on nüüd selline tugev, toestatud raport see, et me räägime nii palju sellest, kuidas VKS-id kaasata rohelisse majanduse. mõned küsimused on veel lahendamata, aga loodetavasti meil õnnestub neid lahendada. minu jaoks on väga oluline nimelt see, et kui eh, avalikkus soovib eh, toetada uusi eh, seni veel kasvujärgus olevaid tehnoloogiaid, siis me neid ka saame toetada aga ma ei taha liiga pikalt rääkida sellest, äh, see raport on ilusti kirjutatud, äh, ma tahaksin tänada raportööri ja variraportööre äh, ma tean, et see asi oli väga raske, sellepärast et paljud meist eelmisel nädalal kohal ei olnud, aga meil õnnestus sellegipoolest kokkuleppele jõuda, suur tänu. suur tänu, härra Kofod, säästva kasuma võimalused VKE-dele, kas keegi tahab veel sõna soovida, saada, saada sõna saada, vabandust tundub, et mitte Euroopa Komisjon, sellisel juhul sõna on teil. Euroopa Komisjoni esindajad. mikrofon palun kõnelejale. meie raportöör härra De Backer. lõppsõnadeks on teil nüüd võimalus pärast variraportööride seisukohti. see raport on pärast muudatusettepanekuid tõesti nii ilusti koos, et terve maja seda toetab, sellepärast et need inimesed, kes sellele on vastu, oleksid ilmselt äh, praegu juba kisa tõstnud. aga mis ma ikka siin nalja teen jah, äh, härra Kohvadil on õigus, mõned küsimused äh, tuleb veel lahendada, aga äh, lõpplahendus on lähedal ja me peame keskenduma sellele kõigele, kuidas neid VKE-sid rohkem rohelise majanduse kaasata, rohkem kui täna. üks küsimus, mis on veel lahendamata ja millest rääkis sotsiaaldemokraatide variraportöör on need äh, ebaküpsed tehnoloogiad või arengusjärgus olevad tehnoloogiaid, see on äh, raske küsimus, aga me tegelikult äh, tahame kõik läbi avalike hangete süsteemide anda uusi võimalusi uutele tehnoloogiatele, aga mitte ainult äh, jah, turg on praegu väga raskes olukorras, sellepärast et kasinuspoliitikad äh, mõjutavad äh, seda ju omamoodi, loodetavasti turg kokku ei kuku, aga jah, äh, tahan saata välja siis selles osas ka uue kompromissettepaneku järgnevatel päevadel ja siis on ilmselt näha, et kas need küsimused saavad lahendatud või peame leidma uue ettepaneku minu poolt ja loodetavasti suur koja toetus äh, on tagatud sellele raportile, fraktsioonid peavad seda toetma, sest et me kõik ju teame, et VKE-d on väga olulised äh, selleks, et Euroopas majanduskasvu alget taas leida. suur tänu! suur tänu, kallid kolleegid! ma täiustan veel toetus VKE-dele üldiselt ja läbi konkreetsete sammude on kõikidel Euroopa Parlamendis äh, südamelähedane teema. töökohtade loomine on väga-väga tähtis küsimus. Äh, ja äh, väga huvitav on see just nimelt selle säästva arengu lähenemisnurk. neljateistkümnendal aprillil peaksime me hääletama sellel aastal selle raporti osas. nii et järgmine kord ja homme tuletan kolleegidele meelde, tulevad koordinaatorid kokku kell üheksa ja komisjoni täiskogu kell kümme hääletustel hääletame kell kümme hommikul. võtke kaardid ühes. suur tänu, homseni!